üks isik ning see on äh, meie protokollis ka kirjas ning äh, kui vastulauset esitada, siis see nimetamine äh, kiidetakse heaks. ja see puudutab AKV Euroopa Liidu delegatsiooni ning härra Rangeli nimetamist härra Fernando Ruasi asemel.